härra president, te tuletasite hetk tagasi meelde, mis on Euroopa Liidu väärtused meie humanitaarkriisist ja poliitilisest kriisist te rääkisite ja ma teeksin seega ettepaneku, et Euroopa Parlament fraktsiooni esimeeste konverents saadaks parlamendi veokid äh, Ungarisse selleks, et äh, tuua sealt ära mõned pagulased, see vastaks meie väärtustele, see oleks väga selge sõnum äh, Orbanile ja tema valitsusele, et Euroopa Parlament hoolib pagulastest ja teeb midagi nende heaks. suur aitäh, härra Žadu! õiguskomisjon ja suur aitäh selle info eest, suur tänu teile! igal juhul õiguskomisjon kolmeteistkümnendal juuli istungil kontrollis äh, härra Edward Tšesaki mandaati ja tegi ettepaneku äh, see äh, kinnitada alates üheteistkümnendast juunist. kas selle kohta on vastu?